homme kell kaksteist. ja järgmisena on päevakorras proua Kratsat-Sagaropulu raport, mis puudutab Euroopa pikaajalisi investeerimisfonde. rõõmustaval kombel on meil no, ajalises mõttes täna väga hästi läinud, nii et ma arvan, et kui volinikul äh, midagi vastu ei ole, siis ma annaks esmalt äh, teile sõna, kuna proua Kratsa ei ole veel kohale jõudnud. jah, aitäh, täna tundub, et ma olen ekspert paljudes valdkondades ja ise õpin ka päris palju. lugupeetud parlamendiliikmed, Äh, alates sellest, kui Euroopa Komisjon aprillis kaks tuhat üksteist võttis vastu esimese ühtse turuakti, äh, oleme liikunud äh, jõudsasti edasi ettevõtjate konkurentsivõime tugevdamise suhtes, eriti VKE-de puhul. nüüd on meil tulemas teine ühtse turuakt Äh, see näitab ka meie tugevat pühendumust äh, Euroopa majanduse taaselustamisele. see näitab ka, et finantseeskirjad äh, ei tähenda vaid finantssüsteemide ettevalmistamist, vaid seda võib kasutada ka uute võimaluste loomiseks, investeeringute ja majanduskasvu saavutamiseks Euroopas. meil on tarvis kapitali, et rahastada Euroopa majandust, tohutu vajadus selle järele on olemas. me teame, et VKE-del on tarvis seda raha Äh, on tarvis äh, programm ettevõtjatele, kes ei ole noteeritud börsil ja kes täielikult sõltuvad pankade poolsest rahastamisest. infrastruktuur on äärmiselt äh, oluline. iga aasta sada kuni sada viiskümmend miljardit eurot investeeritakse Euroopa infrastruktuuriprojektidesse. liikmesriigid üksinda ei suuda alati tagada vajalikku rahastamist ja seepärast on investeerimisfondidel oluline roll mängida kinnisvarasektor on ka üks äh, suuri tööandjaid Euroopas. kinnisvarafondid, äh, millesse on investeeritud üle kolmesaja miljardi euro, on väga tähtsad. pikaajaline rahastamine Euroopas on aga killustatud ja väga tihti ettevõtjad ei leia vajalikku kapitali meil on üks suuremaid hoiuste määru eh, kogu maailmas, nii et raha on põhimõtteliselt olemas, me peame selle vaid nii-öelda luku tagant eh, välja tooma ja selleks eh, pakumegi välja need pikaajalised investeerimisfondid, mille üle me praegu arutame. õigusloome ettepanekuga püütakse luua struktuur, millega saab kasutada investorite kapitali pikaajalisteks eesmärkideks üle kogu Euroopa. praegu äh, vähem kui kümnes liikmesriigis on olemas selline seadusandlus, mis võimaldab taolistel pikalistel fondidel tegutseda. ja samas on äh, väga tugev killustatus, tihti on üle viiekümne versiooni, mille vahelt valida ja see teeb valiku väga raskeks Euroopa pikaajalised investeerimisfondid äh, panevad paika selged reeglid, mis äh, hõlbustavad äh, Äh, raha liikumist pikaajalistesse projektidesse, kus seda on nii väga vaja. Ähm, Monique Bernier ja komisjon äh, on äh, väga rahul selle töö eest, mida on teinud raportöör ja kõik teised. me oleme üldiselt rahul selle tekstiga, mis on meie ees, see kajastab komisjoni ettepaneku vaimu Äh, parandada pikaajalisi investeeringuid. see on võimalik vaid koostöö ja kompromissi vaimus. meie eesmärk on sama, äh, taastada majanduskasv Euroopas. parlament on jõudnud samasugusele järeldusele nagu komisjon, mis puudutab äh, maksimaalset hoiuste ärakasutamist, fondide avamist võimalikult paljudele investoritele ja see hõlmab nii jaeinvestoreid, kes on samuti võtmetähtsusega eurofondide äh, edukus on selge, need põhinevad ühtsel selgel reeglistikul, mis äh, võimaldab neil äh, toimida tõhusalt. EGON komisjoni muudatusettepanekud liiguvad samuti õiges suunas. me jagame teie analüüsi, et VKE-del, kes ei ole börsinoteeritud, on endiselt raske leida rahastamist ja me oleme valmis laiendama reguleerimisala nende suunas. aga me ei saa eh, silmast kaotada oma eesmärki selles suhtes, et ähm, me ei eh, taha, et lõppkokkuvõttes aitame hoopis harmaiseid firmasid, kui püüame aidata VKE-sid. eesmärk on ähm, edendada Euroopa majandust ja seepärast tuleb arvestada ka firmade residentsuse küsimusega. tuleb kinni pidada lepingutest ja rahvusvahelistest kohustustest, komisjoni õigustalitus äh, analüüsib praegu, kas sellise residentsuse nõude seadmine on võimalik. aga praegu on kõige olulisem see, et parlament liiguks kiirelt selle teksti vastuvõtmise suunas lõppeesmärk on rahastada Euroopa majandust ja mida rohkem me viivitame, Äh, seda kauem kulub majanduse taastamiseks. arutelud nõukogus kulgevad jõudsalt ja võib kujutada ette, et triloogid võivad äh, alguse saada juba siis, kui uus parlamendikoosseis kokku tuleb. Neid, kõik need, kes on kokku puutunud Euroopa reaalmajandusega, mõistavad neid probleeme ja ma usun, et me leiame ühiselt lahendused nendele, aitäh teile! aitäh volinik Malmströmile! proua Kratsat Sagaropolu ei ole endiselt kohal, nii et ma teen ettepaneku, et ta saaks lõpus veidi rohkem kõneaega. ja nüüd saab sõna härra Kalfin üheks minutiks eelarvekomisjoni nimel. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, eelarvekomisjon arvab, et äh, pikaajaliste investeerimisfondide ettepanek on suurepärane ja see annab äh, panuse Euroopa reaalmajandusse äh, sellisel ajahetkel, kus äh, riiklikke vahendeid majanduskasvu stimuleerimiseks on vähe. eelarvekomisjon on teinud mõningaid soovitusi, esmajoones see, et liikmesriigid ei näeks ette täiendavaid tingimusi nende fondide jaoks, teiseks, et äh, need fondid ei mm, tegeleks tuletusinstrumentidega ja äh, kolmandaks, et tuleb äh, anda teada, mis instrumentidega tegemist on, kas avalike vahenditega või mitte ja lõpetuseks tuleb võtta meetmeid äh, selleks, et ei investeeritaks sellistesse äh, instrumentidesse, millega välditakse maksustamist. aitäh kolleeg Kalfinile ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. esimesena proua Lulling, kes äh, on tõesti viimase päevani kohal ja Äh, ta on tõesti mm, kõikvõimalikke dokumente läbi vaadanud ja proua Kresslega äh, võistleb ta dokumentide hunniku kõrguse osas. aitäh. mul on väga hea meel komisjoni ettepaneku üle ja proua Gratsa raporti üle. ma esitasin ühe väikse muudatusettepaneku oma fraktsiooni nimel ja ma arvan, et Euroopa Parlament äh, saab äh, selle ilma kahtlusteta heaks kiita, see või, puudutab võimalust, et neid äh, et need fondid võivad olla teiste alternatiivsete investeerimisfondide allfondideks. nagu proua volinik ütles, Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide eesmärgiks on anda investeerimis, pikaajaline investeerimisvõimalus ja e, edendada ehm, teisalt ehm, reaalmajanduse mm, rahastamist, aga me ei peaks ehm, silmi sulgema selle ees, et kui me ei taga piisavat atraktiivsust, siis neid edu ei saada ja mina öö, äh, oma muudatusettepanekuga just seda soovingi saavutada. ette on nähtud see, et öö, äh, nad võiksid olla teiste alternatiivsete investeerimisfondide allfondid ja miks minu jaoks oluline on, äh, põhjuseks on see, et selline võimalus avaks paindlikkuse ja võimaluse ähm, vähendada kulusid, äh, mis muudaks nad piisavalt ähm, atraktiivseks. paindlikkuse puhul pean silmas seda, et äh, alternatiivse investeerimisfondi investoril on võimalik oma varasid üle kanda ühest fondist teise ja see oleks eeliseks äh, haldusfirmale, see võimaldaks äh, saavutada mm, truid, truid kliente ning äh, see väldiks ka kulusid, mis on seotud uue fondi asutamisega see muudatus, mida ma, nagu ma ütlesin ähm,, ei ole revolutsiooniline, aga on atraktiivne, sellepärast et äh, neid äh, asju on ette nähtud ka teistes äh, e-, õigusaktides nagu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alternatiivsete äh, investeerimisfondide õigusakt ja kahe tuhande üheksanda aasta direktiiv, mis puudutab eurofonde, nii et see ei muuda mitte midagi järelevalve osas ega ka invest-, investorite kaitse osas, piisab äh, sellest, kui me vaatame artiklit äh, nelikümmend kaheksa Eurofondide direktiivis, kus äh, on öeldud, et äh, järelevalveasutused äh, kohtlevad neid allfonde tõeliste fondidena ja mis puudutab investeerimisfond, investeerimispoliitikale äh, kehtestatud kohustusi, siis need on samasugused ning raha, Kreeka rahandusminister toetab ka selle võimaluse loomist nagu eesistuja viimane tekst, äh, viimases tekstis öeldud on, et me peaksime olema pragmaatilised ja konkreetsed, aitäh! aitäh kolleeg Lullingule ja jätkab nüüd äh, äh, härra Kadraui, kellel on aega kolm minutit. suur aitäh, president, volinik, kolleegid, tahaksin kohe kõigepealt tänada raportööri suurepärase koostöö eest ja ka variraportööre meie arvates, eh, sotsiaaldemokraatide arvates on tegemist hea kokkuleppega, see avab ukse eh, põhjalike pikaajaliste investeeringute tegemiseks Euroopas, need on eh, investeeringud, mis on tõesti väga vajalikud, meil on tarvis tuhat miljardit eurot, et saavutada transpordi ja infrastruktuuri osas kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid ja me teame kõik, kui raske on pankadest saada rahastamist. selle lünga täitmine on tõesti äärmiselt vajalik. infrastruktuuri projektid on vähenenud umbes viiskümmend protsenti alates kahe tuhande kümnendast aastast, nii et meil tõesti on tarvis investeeringuid sellesse valdkonda. USA-s eh, seitsekümmend viis protsenti infrastruktuuriprojektidest rahastatakse pankade poolt, aga me teame, et meie pangad on seadnud väga karmid eeltingimused raha saamiseks. ja seda on näha ka asjaolust, et eh, asjaolust, milliseid tulemusi on saavutanud Kreeka või Hispaania VKE-d neil on väga väike võimalus äh, laenu saada ja mõnikord peavad nad uksed lausa kinni panema ja oma tegevuse lõpetama. praegu tehtud ettepanek on oluline samm edasi, äh, loomulikult üksnes juhul, kui täidetakse terve rida kvalitatiivseid tingimusi. ka jaeinvestorid äh, tuleks kaasata sellesse töösse, aga see asi ei toimi, kui investorid võivad mis tahes hetkel raha tagasi nõuda. nii et me peame tagama selle, et raha tagasinõudmise tingimused oleksid tõesti karmid ja selle suhtes kehtiks range analüüs. me peame muidugi ka vaatama milliseid pikaajalisi varasid on võimalik investeerida, milliste ettevõtjatega on tegemist, et projektid oleksid jätkusuutlikud, kuidas vähendada riske me peame vaatama, et me ei hakka investeerima sellistesse projektidesse, millel niigi piisavalt raha juba praegu on ja et me investeeriks ka sellistesse ettevõtjatesse, kes on seotud maksuparadiisidega. aitäh! aitäh ja nüüd saab kolmeks minutiks sõna kolleeg De Backer. suur aitäh! juhataja, volinik, tere õhtust! minu arvates on tegemist äärmiselt olulise ettepanekuga. meil on siin ettepanek, mis näitab, et äärmiselt keeruline äh, Äh, on see kõik, me teame, kui keeruline on VKE-del praegu saada pankadelt rahastust, mina ise kirjutasin omaalgatusliku raporti VKE-de jaoks selleks, et üritada investeeringuid mobiliseerida. ja see on siin ka oluline element, me oleme näinud, et äh, kriis suuresti sõltus pankadest, nende, nemad sattusid raskusesse ja siis tuli selline spiraal sealt, nüüd me peame äh, tegema midagi, et sellest nõiaringist välja saada ja vabastada veidi raha VKE-dele jaoks. äärmiselt oluline on see, et kui valitsustel eh, on raskusi, kuidas eh, selliseid varasid vabastada, siis see on hea algatus, millega seda lünka täita. me peame majandust edendama ja see on üks moodus, kuidas seda teha. tegemist on hea asjaga VKE-de jaoks ja ka pikaajaliste infrastruktuuriprojektide jaoks. oleme väga selgelt eh, kirja pannud millesse on võimalik investeerida. oleme vaadanud äh, institutsionaalseid, professionaalseid investoreid, et äh, näha, et oleks kindlasti ka pikaajalised programmid, me peame vaatama, millist tüüpi äh, projektidest me räägime, koolid, transport, kõik need sellised asjad, mis vajavad toetust rohkem, kui nad seda senini on saanud. ja vaatame ka seda, et ettevõtted, VKE-d saaksid kapitali Nad ei sõltuks mitte ainult äh, pankadest, vaid siin tuleks mängu ka kapitaliturud, mis tähendab, et me tahame, et rahastus oleks äh, mitmekesisem. loomulikult on meil vaja siin ka erasektorit, et äh, et eraalgatused ka saaksid siin koha, meil on vaja head investeerimiskliimat ja meil on ka vaja häid si-, stiimuleid selleks, et erainvestorid leiaksid üles õiged projektid seega ma arvan, et äh, see seadusandlik tekst on väga hea, meil on siin välja pakutud lahendused, oleme taganud, et fondijuhtidel on piisavalt paindlikkust, et oleks ligipääs äh, pikaajalistele investeerimisfondidele äh, erinevate investeeringute jaoks ja samas oleme taganud ka stabiilsuse just selle pikaajalise lähenemisega. nii me peame tagama, et kõik see tegelikult ka jõustuks. ja samal ajal oleme me näinud, et kuna on erinevat tüüpi seadusandlust, mille üles me oleme hääletanud äh, siin ja need on olnud vajalikud stabiilsuse saavutamiseks, siis äh, kõige selle tagajärjel on institutsioonilistel investoritel isegi keerulisemaks muutunud millegi tegemine, tegutsemine. nii et nüüd me peame vaatama, kuidas meil on võimalik tugevdada usaldust, äh, et see hea investeerimiskliima jällegi tekiks ja et oleks tagatud, et reaalmajandus ka tegelikult toetust saaks. härra De Backer ma signaliseerin teie suunas. palun, et te räägiksite veidi aeglasemalt, sest et tõlgid meeleheitlikult annavad märku sellest, et te kõnelete liiga kiiresti. üks lause veel. komisjon järgmise komisjoni puhul on äärmiselt oluline, et nad vaataksid, kuidas see seadusandlus mõjutab institutsioonilisi investoreid, kui nad tulevad turgudele ja leiavad õiged projektid, mida rahastada. see on üks neid võtmeasju, mida järgmine komisjon peaks vaatama. kui me selle ettepanekuga ühele poole oleme saanud, siis ma arvan, et me suudame jällegi stimuleerida reaalmajandust ja saavutada majanduskasvu ja töökohti. aitäh! aitäh, härra De Backer! üritasin olla vii-, väljendada ennast viisakalt. Teid peatades. ma arvan, et ka Hollandi liberaalid peaksid olema kõigi poolt mõistetud, nii et kui te tahate, et teid mõistetaks, siis te peate rääkima veidi aeglasemalt. järgmist kõnelejat ei ole kohal, seega tõttu annan sõna härra Stolojanile kolmeks minutiks acest proiect de reglementare europeană răspunde unei cerințe reale see määruse eelnõu on midagi sellist, mida vajab majandus, aga ka finantsturud. pangad Euroopas olid senini äärmiselt ettevaatlikud pikaajaliste investeeringutega. pangad on pigem suunatud lühiajaliste kasude hankimisele. aga küsimus eh, ei puuduta mitte ainult eh, neid suuremaid eh, depositoreid, vaid ka väiksemaid me peame tagama, et need väiksemad investorid äh, saaksid usaldada pikaajalisi Euroopa investeerimisfonde. me peame tagama, et äh, neid fonde juhitaks korralikult, et rakendataks piisavat äh, hoolikust, kasutades neid määrusi ja reegleid ja mis puudutab investeerimisfondide portfelle, siis nad peavad olema korralikult kokku pandud ja et oleks tehtud vajalikud meetmed selleks, et vältida huvide konflikte. see seaduslik tekst toob välja vajalikud reeglid ja määrused, arvan, et see on hea samm edus, edasi ja kavatsen hääletada selle poolt. aitäh, härra Stolojan. proua Tomasik, palun europski dugoroni investicijski fondovi u prvi plan stavljaju ono to nacionalne vlade esto. aitäh härra juhataja mis puudutab eh, pikaajalisi euroopa investeerimisfonde siis eh, on nad keskendunud pikaajalisele jätkusuutlikule arengu eesmärgile see on midagi sellist mida liikmesriigid kipuvad unustama inimesed kipuvad mõtlema lühikeses perspektiivis ja lisaks sellele ei ole paljudes liikmesriikides riiklikku strateegiat, mis on ka põhjus, miks nad on kokkukukkumise äärel. kodanikud ootavad seda, et poliitiline idee, eliit saaks teadlikuks, kuivõrd tõsised on probleemid, aga vahepeal muudavad need fondid võimalikuks jätkusuutlike investeeringute tegemise. me peame looma tingimused sobivad tingimused investoritele, peame läbi viima kohtureformid, võitlema korruptsiooniga, parandama läbipaistvust ja rahanduspoliitikat. Need on ainukesed tõelised garantiid sellele, et Euroopa majandus jälle kosuks, aitäh. aitäh, proua Tomasic. mul ei ole sõnasoove vaba mikrofoni menetluse alusel seetõttu annan sõna volinikule. And my lady as well. Uh, thank you for this important debate. I will of course uh, pass all your comments to Commissioner Barnier. aitäh, ma annan edasi kõik teie kommentaarid volinik Barnierile. seda ettepanekut on kaua oodatud praktikas pikaajalised investeerimisfondid annavad investoritele nagu pensionifondid, äh, elukindlustusfondid ja nii edasi, äh, varad, mida pikaajaliselt investeerida. Äh, infrastruktuuriprojektid on üheks tüübiks, need nõuavad tõesti väga olulisi investeeringuid väga pikaks ajaks, noteerimata firmad äh, nagu idufirmad, äh, VKE-d ja kinnisvaraettevõtjad, mis on olnud samuti ajalooliselt väga oluline investeerimisvaldkond. see on kõik väga oluline, et taastada majandussektorite elujõulisus, luua uusi töökohti ja ma tõesti loodan, et see vahend saab ettevõtjatele kättesaatavaks niipea kui võimalik. täna õhtu on siin esimene samm sellel teel ja loodetavasti homme hääletamisega saadame väga selge signaali, et me tegeleme selle teemaga ja loodetavasti väga kiiresti jõuame kokkuleppele juba võib-olla sügisel. aitäh minu poolt ja head õhtut kõigile! suur tänu, proua volinik Malmström, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist. meie järgmine eh, koh-, koosolek on homme eh, kaheksa kolmkümmend hommikul ja päevakord on kättesaadav kõigile parlamendi veebilehel, suur tänu volinikule, suur tänu kõigile teenistus-,